esimene päevakorrapunkt on härra Kaasa raport, mis käsitleb käibemaksu tulevikku ning annaksin kohe sõna meie raportöörile, kellel on neli minutit. härra Kaasa, palun. aitäh, president, volinik, lugupeetud saadikud see raport on oluliseks panuseks konsultatsiooniprotsessi, mille algatas kahe tuhande kümnendal aastal detsembril Euroopa Komisjon oma rohelise raamatuga käibemaksu tuleviku kohta. praegune käibemaksusüsteem ei sobi hästi siseturu vajadustele ning sellel, selle süsteemiga kaasnevad väga suured halduskulud, maksukogumise kulud ning see viib maksude vältimiseni ettevõtete hulgas. väga palju esineb maksupettusi ning seda eriti piiriüleste tehingute puhul. Äh, karussellpettused on äh, väga levinud ja tekitavad liikmesriikidele miljardite eurode suuruseid kahjusid igal aastal äh, loomulikult ei ole kerge leida teed, kuidas edasi minna. me peame pidama väga laiapõhjalisi konsultatsioone sidusrühmadega. ma olen kohtunud erinevate organisatsioonidega, sealhulgas ka suurte ja väikeste ettevõtete e, esindajatega. nüüd ma selgitaksingi teile neid järeldusi, millele ma olen jõudnud kõige olulisemaks äh, asjaks selles raportis on, et me peaksime tunnistama äh, praegust olukorda ning liit-, liikuma edasi käibemaksu puhul äh, sihtriigi põhimõtte suunas. kui me hakkame ettevõtteid maksustama, ettevõtteid, mis tegutsevad Euroopa Ühenduse sees, aga piiriüleselt, ähm, sellisele järeldusele me oleme jõudnud koos sidusrühmade esindajatega praegune süsteem tugineb päritoluriigi põhimõttele see on küll äh, siseturu jaoks kohane, aga katsed seda ellu rakendada ei ole olnud edukad, sest puudub poliitiline tahe ning praegu on aeg leida sobiv alternatiiv. süsteem, mis põhineb sihtriigi äh, põhimõttel, on tõhus ainult siis, kui sellega käib kaasas ka korraliku koondsüsteemi loomine ning äh, seetõttu me toetame igasuguseid plaane sellise koondsüsteemi loomiseks esimesest jaanuarist kaks tuhat viisteist, see aitaks vähendada halduskulusid ettevõtetele ning parandaks piiriüleste tehingute tõhusust. äärmiselt murettekitav on see, et paljud inimesed äh, eelistavad ajada äri kolmandate riikidega kuigi väidetavalt meil on olemas äh, ühisturg. selline olukord on lubamatu ning see tuleb lahendada nii kiiresti kui võimalik. kui vaadata erinevaid võimalusi käibemaksu kogu, kogumiseks, siis siin tuleks äh, täiendavaid uuringuid läbi viia mina usun, et kõige parem äh, süsteem Äh, on käibemaksu andmebaasi mudel. sellele süsteemile üleminekuks on meil aga vaja investeeringuid infrastruktuuri ning me peame olema väga ettevaatlikud, seetõttu meil on selles valdkonnas vaja läbi viia rohkem uuringuid, äh, et näha, kas see, selline lähenemine on elujõuline. me peame tegema tööd selle nimel, et vähendada halduskulusid. Äh, see on väga oluline, eriti VKE-de jaoks veel üheks soovituseks oleks see, et me vähend-, lühendaksime käibemaksu äh, deklaratsioonide esitamise sagedust, samuti erandite andmist ning kasutaksime rohkem e-lahendusi eriti äh, käibemaksudeklaratsioonide esitamise vallas. sellega ma praegu lõpetan ning jätaksin, jätkaksin pärast kolleegide sõnavõtte, aitäh! Eh, suur suur tänu, järgmisena sõna volinik Šimet. Mrs President, honorable member proua president, austatud parlamendisaadikud, lubage mul tänada Euroopa Parlamenti ja eriti raportöör Kaasat äh, tema positiivse ja väga hästi koostatud raporti eest käibemaksu tuleviku kohta. kui meie komisjon tööle asus, äh, leidsime me, et on aeg äh, vaadata üle Euroopa käibemaksusüsteem, mis on tänaseks kehtinud üle neljakümne aasta ja tõesti on tagumine aeg välja arendada uus ja kaasaegne käibemaksusüsteem, mis vastaks äh, siseturule ning äh, uutele tärkavatele ärimudelitele, selleks, et äh, tagada käibemaksu roll ja isegi parandada tema rolli riigi sissetulekute osana. detsembrikuus eelmisel aastal välja pakutud ettepanekud komisjonist olid esimene samm selles suunas sidusrühmade rohke reaktsioon sellele näitas seda, et sellist arutelu oli väga vaja, üle tuhande seitsmesaja kirjaliku ettepaneku esitati ja üldiselt kõik need ettepanekud kinnitasid seda, et praegune käibemaksesüsteem on liiga kohmakas ja liiga keeruline, sellepärast et Euroopa Liidus on väga palju erinevusi süsteemides. seda peetakse üheks peamiseks takistuseks siseturu toimimisele, eriti äh, väiksematele ettevõtetele üks järeldus, mille võib juba teha, on see, et äh, meie algatus äh, on tekitanud ka väga palju ootusi. põhimõttelised muutused käibemaksusüsteemi kõikidesse peamistesse aspektidesse on, äh, on oodatud nii ettevõtjate, sidusrühmade kui ka rahva poolt. järgmine samm selles äh, reformiprotsessis on teatise avaldamine, mis peaks tulema enne selle aasta lõppu kus määratletakse kõikehõlmav strateegia äh, tasakaaluka ja pikaajalise ja elujõulise käibemaksusüsteemi jaoks. loomulikult kõiki käibemaksu aspekte pole võimalik lahendada ühe korraga. teatise eesmärgiks on panna paika lõppeesmärgid ja eristada need valdkonnad, kus äh, edasiminek on võib-olla võimalik kiiremini lühemas perspektiivis ja need valdkonnad, kus tuleb teha veel tõsisemat sisulist tööd ja kus tulemusi on äh, loota ainult pikemas perspektiivis. Äh, komisjoni kolleegium, kui ta arutab oma järgmise aasta töökava, kavatsen ma esitada uusi algatusi, mis on otseselt seotud ühe meie peamise eesmärgiga, nimelt äh, konsolideerimine ning jätkusuutlik kasv. selles raamistikus tulevad konkreetsed ettepanekud ka uue käibemaksustrateegia kohta. see hõlmab selliseid asju nagu kiire reageerimismehhanism, käibemaksu äh, haldamine, seda koostöös äriringkondadega ning äh, ähm, bürokraatiakoorma vähendamine ettevõtjate jaoks. austatud parlamendisaadikud, parlamendi arvamus selles raporti projektis peegeldab sidusrühmade seisukohti ning siin toodud ettepanekud on väga ambitsioonikad. komisjoni jaoks on see positiivne ning julgustav. ma võin teile juba kinnitada seda, et äh, koja arvamust võetakse täies mahus arvesse, suur tänu! suur tänu, härra volinik. ja nüüd äh, komis-, äh, eelarve kontrolli komisjoni nimel saab sõna härra Staes, kellel on neli minutit. suur tänu, äh, proua president, kallid kolleegid, austatud härra volinik, mina olen eelarve kontrolli komisjonis arvamuse koostajaks ja ma keskendusin peaasjalikult äh, rohelise raamatu nendele aspektidele, mis puudutavad äh, maksupettuste vältimist. see ei ole asi, millega on tegelema hakatud praegu, vaid äh, sellega on tegeletud kaua. kontrollikoda mõned aastad tagasi viitas konkreetsetele puudujääkidele süsteemis ja meie parlament on ka võtnud vastu poesse omaalgatusliku raporti ning meie tänane raportöör on ka sellele viidanud, terve rida ettepanekuid on teinud ja loodetavasti need ettepanekud tegelikult ka realiseeruvad tegelikkuses. käibemaksusüsteemis on terve rida nõrkuseid ning see viib selleni, et pettuseid on väga palju, umbes saja miljardi euro suuruses, see on tohutu hulk raha, see on väga suur osa ka äh, üldse maksupettustest Euroopa Liidus, sellepärast et kuskil kakssada, kakssada viiskümmend miljardit eurot äh, on äh, maksupettuste summa. Äh, näiteks karussellpettused on väga suur osa sellest sajast miljardist, nii et tuleb teha väga, võtta väga konkreetseid samme väga kiiresti. eriti tuleb tähelepanu rääkida, pöörata piiriülesele pettusele, sellepärast et äh, seda on kõige rohkem, tuleb koostööd teha liikmesriikide Europoli, Eurojusti ja Olafi vahel. see on üks nendest äh, soovitustest, mille eelarve kontrolli komisjon hea meelega teeks. ma tahaksin tänada äh, David Kaasa, et majandus- ja rahanduskomisjonist meie raportööri, sellepärast et nad on võtnud me, oma raportisse väga suure osa meie arvamusest. tegelikult raporti äh, punkti lõiked kolmkümmend kolm äh, ja nelikümmend on tegelikult meie ettepanekud, sellist asja me näeme harva, et niimoodi võetakse üle raportisse äh, nii suures mahus meie arvamus. me peame, ühesõnaga, nagu ma ütlesin, keskenduma piiriülesele pettusele, inimesed peavad mõistma, mis selliste pettustega kaasnevad riskid on, liikmesriigid peavad seda mõistma. kui me räägime piiriülesest, siis me peame selle piiriülesuse natukene paremini määratlema, me peame rääkima sellest, mida tähendab täpselt käibemaksu karussellpettus, me peame selle paremini ära defineerima ma olen kohtunud inimestega, kes sellest on, eh, kes eh, on selle teemaga seotud ja nemad kõik tahavad eh, ühtset definitsiooni ja harmoniseeritud halduskaristusi taoliste rikkumiste puhul, nii et härra volinik, väga kena oleks, kui kohe tuleksid ettepanekud selle kohta ja me tahaksime siis pettustevastase seadusandluse konsolideerimist Äh, raportöör rääkis sellest, et käibemaksusüsteemi tuleks lihtsustada ja käibemaksuseadusandlus, äh, seadusandlust tuleks konsolideerida. inspektorid, kes äh, selliste pettustega iga päev tegelevad oma töös, on meile öelnud, et probleemiks ei ole mitte ainult piiriülese koostöö puudumine, vaid tihti põrkutakse ka keelebarjäärid ette sellepärast, et kui politseiüksused peavad juurdlema teise riigi dokumente, siis, siis tihti nad neid lihtsalt ei mõista, see on tõsine probleem. see tähendab seda, et kõikide liikmesriikide käibemaksu seadusandlus tuleks vähemalt inglise, saksa ja prantsuse keelde tõlkida. see on meiepoolne ettepanek, aga loomulikult valiku võimalused on, on, on võimalikud. Belgia soovitus võrgustiku loomiseks on, on heaks kiidetud, see on, see on väga kena, see kindlasti peaks tootma lisandväärtust. ma tahaksin, et komisjon tagaks, et need aruanded, mis selles võrgustikus tehakse, edastatakse ka parlamenti, sellepärast et see kindlasti suurendaks läbipaistvust Need on need kõige olulisemad punktid, mis on äh, meie arvamuses kirjas, kuid äh, ma viitaksin veel uutele tehnoloogiatele, mis aitaksid kindlasti käibemaksupettusi vältida, kui me vaatame EKOn komisjoni ettepanekuid äh, siis ma veel kord tänaksin neid selle eest, et meie arvamusi on arvesse võetud ja, ja ainult üheskoos saamegi sellistele pettustele vastu astuda. suur tänu ja järgmisena saab sõna äh, int-, IMCO komisjoni nimel kolleeg Ivanova. kaks minutit, palun. E- aga ma ei näe äh, proua Ivanovat täiskogu saalis, nii et seega saab äh, Transpordi- ja Turismikomisjoni nimel sõna härra Ferber, kaks minutit. Eh- ka teda ei tundu olevat saalis, ning äh, seega siis läheme edasi fraktsioonidevahelise arutelu juurde. ja esmalt saab sõna Rahvapartei ning härra Pallone, kaks minutit. Eh, mm, suur aitäh, lugupeetud äh, president. ma usun, et siseturu äh, hea toimimine peab äh, käima käsikäes tõhusa käibemaksupoliitikaga. ma olen täiesti nõus nende ettepanekutega, mis härra Kaasa raportis äh, teeb, siin on välja toodud terve rida puudujääke ning on tehtud ettepanekuid äh, protseduuride kohta ja selle kohta, kuidas raskustest üle saada. ma tean, et me peame kiiresti töötama, sellepärast et me oleme juba kõvasti ajast maha jäänud. käibemaksu käibemaksu sissenõudmine peab olema täpsem, see peab alluma ühistele reeglitele ning nende ühiste reeglitega peavad kaasas käima teatud eelised. aga praegu see nii ei ole ja see kahjustab siseturgu, sellepärast et ettevõtted kannatavad selle all, eriti just need ettevõtted, kes töötavad piiriüleselt. koostöö äh, peab seega olema tagatud, aga koostööd on võimalik teha ainult siis, kui liikmesriigid tõepoolest näitavad üles poliitilist tahet edasi liikuda, seega jätkem kõrvale oma riiklik egoism. lisaks sellele on siin muudki tähtsat ja härra Kaasa ka rääkis sellest, me peame vähendama bürokraatlikku koormust, see võimaldab vähendada ka halduskulusid ning samuti paremini koguda käibemaksu. siin on ka teatud paradoks, VKE-d maksavad palju rohkem võrreldes suurettevõtetega, sellepärast et nende halduskulud on proportsionaalselt kõrgemad eriti jällegi siis, kui tegemist on piiriülese tegevusega Euroopa Liidu siseselt. seega tuleb lihtsustada, kuid samuti on vaja tugevamaid õiguslikke tagatisi ettevõtete jaoks. ma loodan, et need uued mudelid, millest siin räägitakse ja mille puhul leiab aset ka teatud harmoneerimine liikmesriikide vahel ning mis toetavad VKE-sid, ka olukorda parandavad. kokkuvõtteks järgnev käibemaksustrateegia ja kui lubate, siis ütleksin järgmist, head kolleegid, selle kohta. see strateegia peab samuti laiendama äh, käibemaksubaasi. me oleme kriisis ja kõik peavad sellisel juhul maksma, mitte ainult kõige nõrgemad või äh, need kodanikud, kelle sissetulek on püsiv. suur aitäh ning nüüd saab sõna härra Ferberit äh, asendab Transpordi- ja Turismikomisjoni esindaja. suur aitäh! liikmesriikide äh, finantsolukord on äh, praegu väga kehvas seisus, kõik on sellega kursis, nii et ei ole mõtet hakata põhimõtete üle siin vaidlema, vaid me peame äh, püstitama sellised eesmärgid, mida kõik saavad jagada. me peame riigikassa täitma ning äh, seega on meil vaja pikas perspektiivis äh, mm, täidetavaid äh, eesmärke. tahaksin avaldada tunnustust härra Kaasale, kes on toime tulnud suurepärase mm, raportiga Äh, see raport põhineb äh, komisjoni rohelisel raamatul äh, ning siin on ära toodud väga selged täpsed eesmärgid. näen, et suurt tähelepanu pöörata, pööratakse just pettusevastasele võitlusele. kodanikud teevad iga päev lisajõupingutusi ja toovad ohvreid selleks, et täita liikmesriikide kassasid ja tasakaalustada eelarveid, nii et me ei saa lihtsalt pettusel lasta vohada. meil on vaja selget maksuraamistikku, me ei ei eh, tohi mingil juhul eh, suurendada halduskoormust ettevõtetele, sellepärast et eh, neil on praegu majanduskriisis niigi keeruline toime tulla. lisaks sellele on veel muidki aspekte, mis tuleks eraldi välja tuua, härra Kaas on seda ka väga hästi teinud, nimelt siin resolutsioonis on tehtud ettepanek ka arukama siseturu arendamise kohta, me peame olema tõhusamad, me peame äh, lihtsustama halduskohustusi ettevõtetele ning see omakorda jällegi kindlasti soodustab ka liikmesriikide vahelist kaubandust. tegemist on eesmärgiga, millega me saame kõik nõustuda, eriti just kriisi ajal, kus on vaja turgu julgustada, et sellega, seeläbi ergutada majanduskasvu tahaksin veel kord avaldada tunnustust kolleegile, resolutsioon on igati äh, asjalik ning keskendutakse õigetele prioriteetidele, kätte on jõudnud aeg tegutseda suur aitäh ning äh, sotsiaal, äh, sotsialistide ja demokraatide nimel härra El Kadarui, kolm minutit. aitäh, kolleegid, kõigepealt tahaksin tänada raportööri suurepärase koostöö eest, mis on viinud väga hea raportini Euroopa Parlamendis me oleme omalt poolt äh, pannud sellesse raportisse väga palju selgeid sõnumeid selle kohta, kuidas käibemaksu tuleb reformida. käibemaks peab muutuma tõhusamaks ja läbipaistvamaks. härra Kaasa raport äh, annab panuse sellesse, et käibemaksuteemaline arutelu jätkuks. tegemist ei ole teekonna lõpuga, vaid lihtsalt ühe verstapostiga sellel teekonnal. komisjon peab jätkama selle teemaga tegelemist me oleme näinud äh, üleminekut otseselt maksustamiselt rohkem kaudsele maksustamisele, aga äh, sellised maksud ähm, ei ole piisavad, et tagada tuleviku heaoluriike. seetõttu me peame selles arutelus äh, keskenduma ka sellistele ettepanekutele, mis puudutavad energiamaksu, finantsteeningute, tehingute maksu ja muid selliseid makse me räägime olulisest poliitilisest vahendit, mis mõjutab otseselt inimeste tarbimist ja elujärge. Äh, kaupade ostmist saab maksude läbi kas soodustada või pärssida me peame äh, pöörama tähelepanu sellele, mida arvavad asjast mittetulundusühingud, äh, vabaühingud, me peame pöörama tähelepanu ka erinevatele poliitilistele prioriteetidele, pean silmas transpordisektorit, lennundussektorit ja merendussektorit, mida koheldakse erinevalt näiteks äh, raudteesektorist. nii et, et me peaksime tõesti rääkima võrdsetest tingimustest kõigi jaoks, tuleb, tuleb hoida, hoiduda turumoonutustest Äh, vaatame näiteks kultuurisektorit, kõik äh, raamatud äh, sõltumata sellest, kuidas nende käibemaksu arvustatakse, peaksid olema võrdse kohtlemise subjektiks e. e-raamatute puhul tuleb kasutada sama süsteemi kui paberile trükitud raamatute puhul kui nüüd rääkida äh, süsteemi tõhustamisest ja võitlusest pettusega, eelkõnelejad juba rääkisid sellest, et äh, süsteem tuleks muuta vähem pettusealdiks. jutt käib siin äh, sajast miljardist eurost, mis meil saamata käibemaksu näol kaduma läheb, selline olukord on lubamatu meil on vaja paremaid konsultatsioone erinevate teenistuste vahel meie pooldame haldusliku poole lihtsustamist, aga seda ainult tingimusel, et see ei loo mingeid võimalusi pettuseks. see lihtsustamine peab aitama kaasa pettusevastasele võitlusele. me peame Äh, looma ka väga hea koondsüsteemi Euroopa Liidus. lõpetuseks tahaksin ma öelda, et ma olen veendunud, et see raport on väga heaks lähtepunktiks ning tahaksin teada, mida komisjon selle kohta ütleb. aitäh ja nüüd liberaaldemokraatide nimel härra Haaglund, kaks minutit kõigepealt tahaksin tänada raportööri, kes tõesti on koostanud väga hea raporti, samuti tahaksin tänada kõiki variraportööre. üldiselt on see raport tõesti väga hea. nüüd aga äh, Äh, vaataksin äh, käibemaksuvabastust, mida antakse mittetulundusühingutele. ma olen täiesti kindel, et volinik mäletab, et mõned neist olid mures selle pärast, äh, kui te paar kuud tagasi meie Stras-, komisjoni Strasbourgis külastasite. mina tahaksin küll toetada seda mõtet, et mittetulundusühingud peaksid jätkuvalt olema käibemaksust vabastatud. võib-olla te märkasite, et mitmed kolleegid peale minu Äh, on äh, ka seda teemat käsitlenud. me peame silmas pidama seda, et meil on tulemas Euroopa vabatahtlikuks olemise aasta. Äh, väga paljudes liikmesriikides on käibemaksuvabastus mittetulundusühingutele. ja komisjon tegelikult on alustanud rikkumismenetlust terve rea liikmesriikide vastu, sealhulgas ka Rootsi vastu ma äh, leian, et siin kojas on väga palju inimesi, kes ei ole komisjoni käitumisega nõus, nii et, et ma loodan, et komisjon loobub nendest rikkumismenetlustest. ma ütlesin, et see raport on äh, tõesti väga hea ning äh, maksupettuse küsimus on kahtlemata üks küsimus, mis on väga oluline. maksupettusega tuleb võidelda selleks, et me saaksime oma maksutulusid suurendada, seda eriti praeguses olukorras veel lõpetuseks me peame silmas pidama ka seda, et äh, käibemaks on üks oluline valdkond, kus me liigume ühtlustamise suunas ning äh, seda liikumist tuleb jätkata, aitäh! aitäh! ja ECR fraktsiooni nimel saab nüüd sõna härra Fox pooleteiseks minutiks kõigepealt tahaksin ma tänada raportööri härra Kaasat usina töö eest, mida ta selle raporti kallal on teinud. mis tahes maksustamise teemaline raport põhjustab vastuolusid, sellepärast et maksukogumise õigus on suveräänse riigi üks põhiõigusi. seetõttu väga paljud siin kojas, sealhulgas ka volinik, soovivad, et Euroopa Liidul oleks õigus kodanikelt makse koguda ja miks meie, konservatiivid, seda ei soovi see raport käsitleb käibemaksu ning äh, selles raportis on palju aspekte, mis mulle meeldivad. mulle meeldib, et viidatakse siin finantstehingute maksudele ja äh, mul on kahju, et sellele enam ei viidata ja ka viited teistele omavahenditele kõrvaldati. ma toetan seda, et härra Kaasa tahab vähendada halduskulusid ja kulusid ettevõtetele. raportis äh, tunnistatakse ka seda, et mis tahes käibemaksu kogumise viisid peavad olema pettusekindlad nii et, et mul on väga hea meel, et mul oleks väga hea meel, kui nõukogus võetaks vastu koordineeritum lähenemine käibemaksu vallas. see on väga oluline samm selleks, et ühisturg tõhusalt toimiks. aga raportiga ei ole ma nõus äh, para-, punkti nelikümmend kuus osas, kus nõutakse, et liikmesriigid ühtlustaksid oma maksustamist koordineerimine suveräänsete riikide vahel on üks asi, aga ühtlustamine Euroopa Liidu tasandil on hoopis midagi muud tegemist ei ole ettepanekuga, mida minu fraktsioon saaks toetada, sest meie leiame, et õigus makse koguda ja otsustada, kuidas neid kogutakse, peab olema liikmesriikide pädevuses, aitäh. suur tänu, kuue fraktsiooni nimel saab sõna härra Huntis, kellel on üks minut suur tänu, äh, proua president, kallid kolleegid. see raport hõlmab endas meetmeid bürokraatia vähendamiseks, kuid tegelikult asi ei olegi nii palju võib-olla komisjoni ettepanekus või meie raportis, pigem me peaksime rääkima rohkem eh, maksudest kõrvalehoidumisest. Eh, see on tohutu rahasumma, eh, mis niimoodi raisku läheb ja meie fraktsiooni seisukoht on, et peaks külmutama otse maksustamise selleks, et vähendada ettevõtte tulumaksu, tuleb vähendada hargmaiste ettevõtete maksu ja suurendada käibemaksu tarbijatele, selleks, et kujuneks välja tulevikus ebaõiglane käibemaksupoliitika, see on kogu selle asja eesmärk ja see läheb vastu Euroopa sotsiaalpoliitikale, mis peaks ju tegelikult keskenduma rahva heaolule suur tänu, härra Huntis ja nüüd järgmisena saab sõna härra Paksas. pirmininke, gerbimi kolleegos, tiktai keletas mintšių vertinant šį išsamų pranešimą suur tänu, proua president, kallid kolleegid, ma tahaksin paari sõnaga ka sellest raportist rääkida. praegune käibemaksu kogumissüsteem äh, on äh, lootusetult äh, aegunud ja, ja mida kiiremini me need uuendame, seda parem. käibemaksureform tuleks ellu viia tõhusalt ja kiiresti, kuid arvestades samas tarbijate vajadusi. seda sellepärast, et tarbijad on peamine riigi rahastaja ja praegu nad lihtsalt toetavad ebatõhusat süsteemi. väga oluline on ka see, et liikmesriigid ise peaksid äh, saama õiguse juurutada süsteeme, kus käibemaksu vähendatakse nendes valdkondades, mis on riigi jaoks olulised. suur tänu, äh, sõna proua Sinclair suur tänu, proua president, käibemaksu nimetatakse teinekord ka luksusmaksuks kuid luksus on see ainult nende jaoks, kes kelle rahakott selle välja kannatab. ainult kõige rikkamad meie ühiskonnas teavad, kuidas käibemaksust kõrvale hoiduda, meie kõige vaesemad peavad selle koorma ära kandma, olgu tegemist siis ähm, soojakütuse või äh, igapäevaste kuludega. umbes viisteist miljardit eurot kannab äh, Brit kannavad britid käibemaksumaksjatena Euroopa Liitu ja kõik Ühendkuningriigi valitsused, olgu mis värvi nad tahes, unustavad rääkida seda, et käibemaks on tegelikult Euroopa Liidus algatatud maks see ei ole maks, mis peaks olema Euroopa Liidu tasandilt reguleeritud, liikmesriik ise peaks otsustama, kui suur peaks olema käibemaks ja käibemaksutulud peaksid kõik jääma liikmesriiki see näide, millele ma juba viitasin, on siis äh, äh, elamukütuste maks, see oli juba üheksakümnendatel aastatel kuum kartul Ühendkuningriigis ja üheksakümnendatel aastatel võimul olnud konservatiivide äh, valitsus kaotas palju oma toetajaskonnast, kui nad käibemaksu tahtsid viiekümne protsendi võrra suurendada, nad ei kunagi selgitanud, et seda tuli teha Euroopa Liidu liikmelisusest tulenevalt Leiboristid kritiseerisid seda, ütlesid, et see on rünnak vaeste inimeste vastu, aga kui nad ise võtsid juhtimisel üle üheksakümne seitsmendal aastal, kas nad siis keelustasid selle? ei äh,. rahandusminister Gordon Brown tuli siin paluma, et vahe, et oleks võimalik käibemaksu vähendada viis protsenti. see käibemaksusüsteem on pettus, mis surutakse peale minu koduriigi töölisklassile ja see oleks Euroopa Liidu tasandil äh, keelustada. suur tänu ja nüüd äh, saavad sõna teised kõnelejad. tundub, et äh, härra Höckmark ei ole saali jõudnud. sellega seoses saab sõna järgmisena härra Danelis, kellel on kolm minutit. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, suur aitäh, lugupeetud president, volinik. majanduse seisukohalt on käibemaksul väga oluline roll riigieelarve tervisliku seisundi ja Euroopa Liidu eelarve tervisliku seisundi seisukohalt muidugi mõista, võttes arvesse praeguseid rahanduslikke probleeme, on käibemaksusüsteem oluline ning käibemaksusüsteem peaks toimuma nii tõhusalt kui võimalik. võttes arvesse, kui keerukas praegune süsteem on, kahjuks on käibemaksu roll väga oluline ka ettevõtete halduses, ärgem unustagem, et täielik käibemaksu kogumine ning kogu aruandlus on palju kergemini täidetavad ülesanded kui suurettevõtetele kui VKE-dele. ehk siis üheksakümne üheksale protsendile ettevõtetest kogu Euroopa Liidus muidugi mõista äh, jätab see ka ukse lahti äh, maksudest kõrvalehoidmisele ning pettusele. seda kõike meeles pidades usun, et praeguse raporti ettepanekud äh, on väga heaks panuseks Euroopa Parlamendi poolt valdkonnas, kus meil ei ole õigusloomelist pädevust. bürokraatia vähendamine ning haldustavade lähendamine ja Euroopa kontrollisüsteemi mm, loomine ei reformi küll süsteemi, aga see aitab kaasa. seeläbi saavad muidugi liikmesriigid võita miljardeid. ja mis puudutab piiriülest pettust, siis tõhusam uurimine ning äh, uute tehnoloogiate kasutamine võib äh, tähendada muidugi suuremaid äh, kulusid, aga siin me ei saa seda vältida ja lõpetuseks on väga hea, et raportis samuti pööratakse tähelepanu tulevasele käibemaksumäärade ning Eh, erandite läbivaatamisele ning samuti on ära toodud eh, prioriteetsed sektorid. transpordikomisjoni arvates peame me eh, vähendama nullmäära ühistranspordile. see on kaasatud ka raporti viimasesse versiooni ja me loodame, et see läheb ka nende artiklite alla, kus on ette nähtud null käibemaksumäär lõpetuseks äh, on tehtud äh, väga palju jõupingutusi ähm, liiklusohutuse tagamiseks äh, kaks tuhat kakskümmend strateegia raames ning väga hea oleks, kui ka liiklusohutuse vallas saaks kasu käibemaksu nullmäärast. suur aitäh ning härra Schmidt, kaks minutit. Eh, suur aitäh, lugupeetud president, härra volinik, ka mina tahaksin tänada raportöör härra Kaasat kogu südamest, te olete tõesti ära teinud suurepärase töö. ALDE põhimõtteliselt toetab komisjoni rohelist raamatut. meie sooviks on, et käibemaksusüsteemid oleksid äh, ühtlasemad ning äh, seeläbi me saaksime tugevdada äh, ühisturgu. me teame, et praegu on äh, olukord käibemaksu osas väga erinev liikmesriigiti ja see on probleemiks piiriülestele ettevõtetele. maksupoliitika ühtlustamine Euroopa Liidus on vajalik ning seega me tunneme head meelt selle üle, et käibemaksumäärasid hakatakse ühtlustama maksu äh, neutraalsuse põhimõte meile meeldib teatud äh, valdkondades äh, käibemaksumäärade tõstmine on küll hea mõte, aga see ei tohiks mingil juhul äh, üldises plaanis käibemaksusüsteemi tasakaalust välja viia, samuti tuleb vaadata, millised on selliste muutuste tagajärjed kohalikele omavalitsustele ning nende õigustele käibemaksu koguda. me räägime otseselt käibemaksu kogumise kaudsele üleminekul ning sellel on kindlasti oma mõju. lisaks sellele on meil ette nähtud äh, ka piiratud arv erandeid, see toob endaga kaasa lisakulusid halduste äh, osas ning äh, loob bürokraatiat aga ometigi ühe erandi osas ma pean ütlema, et ma toetan seda täielikult, härra Haaglund rääkis ka sellest, siin ma pean silmas heategevuslikele organisatsioonidele ja vabaühendustele ette nähtud maksuvabastust me peaksime nõudma nende jaoks lausa nullmäära. muuhulgas ma olen ka soovinud, juba korduvalt varem soovinud, et selle valdkonna puhul kehtiks äh, nullmäär. ja väga hea meelega nägin, et ka meie komisjonis seda ettepanekut toetati. ma tahaksin ütelda Euroopa Komisjonile, et vabatahtlik tegevus Äh, sellele me ei peaks vastu töötama, vaid me peaksime seda eelkõige toetama. meil ei ole vaja erinevaid maksumäärasid, vaid ühtlasi maksumäärasid ükskõik milliste raamatute puhul. tahaksin teid tänada aga veel tehtud töö eest, see ei olnud lihtne ja väljakutsed olid suured. suur aitäh ja härra Strejček, üks minut Uh, tere hommikust, minu kõneaeg piirdub ühe minutiga, seetõttu ma teen nii lühidalt kui võimalik ning käsitleksin kolme asja. kõigepealt tahaksin tänada härra Kaasat ma tunnen härra Kaasat väga hästi, ma tean, et ta on pühendunud parlamendiliige, kes on siin töötanud juba seitse aastat, seitse aastat on ta tegelenud käibemaksu probleemidega ja ma tean, et te vähemalt teate, millest te räägite. nüüd teiseks tahaksin väljendada muret. ma kardan, et nõndanimetatud keskkonnasõbraliku käibemaksustrateegia, mis peaks vähendama maksumäärasid keskkonnasõbralikelt ja energiatõhusatelt toodetelt ja teenistust, teenustelt, toob kaasa tõenäoliselt maksupettused. me ja see, selline asi ei saa küll olla vastuvõetav. seega me ei tohiks sellise võimaluse ees silmi sulgeda ja nagu ma aru saan, on minu kõneaeg läbi, aitäh! Eh, kolmanda punkti edastan härra Kaasale eraviisiliselt. aitäh. Eh, härra Morganti, üks minut, palun. aitäh, president, kolleegid, kõigepealt eh, tahaksin ma tänada raportööri härra Kaasat tehtud töö eest. mul on väga hea meel, et paljud viited halduslikule lihtsustamisele on raportis kajastamist leidnud, eriti bürokraatia vähendamine tehnoloogilised vahendid, mis praegu meie käsutuses on, saaksid meid aidata, eriti VKE-sid. tahaksin rõhutada muudatusettepanekut, mille esitas minu fraktsioon ja mis ka heaks kiideti. see muudatusettepanek tahab kehtestada äh, künnist käibemaksust vabastamisele VKE-dele ja et selline vabastus laiendataks läbi kogu, üle kogu Euroopa Liidu. selline äh, samm vähendaks äh, kulutusi ning võimaldaks noortel ettevõtjatel paremini ühisturul tegutseda. mul on hea meel, et soovitakse saavutada suuremat tõhusust käibemaksu valdkonnas, see on tõesti ju väga oluline, kui me tahame igasugused pettused juba eos lämmatada. aitäh! aitäh ja meie järgmine kõneleja on proua Vertmann, poolteist minutit. president, lugupeetud kolleegid arvestades seda, kui oluline on äh, käibemaks ähm, tuluallikana eelarvetele, mis äh, praegu on väga suurtes raskustes, on uus süsteem kahtlemata vajalik. käibemaksusüsteem tugineb äh, õiguslikele sätetele, mida liikmesriigid peavad ellu rakendama jätkusuutlikkus peaks olema see põhimõte, millest juhinduda finantssektori jätkusuutlikkus. rohelises raamatus kõneldakse sellest, kui keeruline on praegune süsteem. Te-, tegemist ei ole süsteemiga, mis aitaks luua ühtset ühisturgu, meil on vaja väga selgeid käibemaksualaseid reegleid, kus oleks võimalikult vähe reegleid, vähe, võimalikult vähe erandeid, vabandust me peame parandama ka maksude kogumise tõhusust ning me vähend-, vähendama kulutusi ettevõtete jaoks. samuti peame vaatama, millised on ühisturu vajadused ning hoolitsema selle eest, et maksusüsteem toimib korralikult. maksutulude määr on samuti teema, millega tuleb tegeleda, meil tuleb võidelda pettusega, väga tihti on direktiivide ellurakendamine liikmesriikides äh, väga ebatõhus, aga loodetavasti tulevikus on see tõhusam ja tahaksin raportööri tänada hea raporti eest. aitäh ja nüüd saab sõna härra Feio kaheks minutiks. president, see raport, mida me täna arutame, läheb kahtlemata õiges suunas see pakub meile kaasaegse nägemuse käibemaksust ja maksustamisest üldse. ma, ma leian, et siin on terve rida erinevaid ettepanekuid, mis peaksid toetama komisjoni poolt esitatavaid algatusi. seetõttu tahaksin ma tänada raportööri härra Kaasat samas on mul ka mitmeid äh, äh, asju, mis muret valmistavad. raportis mainitakse seda, et käibemaks on väga oluline maksutuluallikas, aga äh, ka seda, et käibemaks mõjutab ühisturu toimimist. Äh, seetõttu leian ma, et oleks väga oluline, et äh, et kulus, kulud käibemaksu maksjatele väheneksid, et oleks vähem halduskoormust, vähem bürokraatiat, et paremini võideldaks maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidmisega. niisiis väga oluline on parandada maksukogumise süsteeme. samuti tahaksin rõhutada, kui oluline on, et me hetkel, kus maksud kasvavad, hoolitseksime selle eest, et meil on ka korralik hüvitamise süsteem. VKE-d sõltuvad sellisest süsteemist sellepärast, et nad maksavad VKE, nad maksavad käibemaksu ja ning neil läheb tohutult palju aega, enne kui nad selle käibemaksu tagasi saavad nii et, et meil on tõesti vaja süsteemi, mis toimib, süsteemi, mis hoolitseb ka VKE-de vajaduse eest, neid mainitakse selles raportis. me peame, me ei tohi unustada, et nemad on meie majanduse arengu mootoriks just rasketel aegadel peame me hoolitsema selle eest, et need ettevõtted on ka meie mõtetes, parlament on omalt poolt teinud kõik selleks, et meil oleks parem käibemaksusüsteem ja see raport on tõenduseks selle kohta, aitäh! suur tänu, järgmisena saab sõna härra Correia de Campos. suur tänu, proua president, austatud härra volinik, tegemist on härra Kaasa poolt väga hästi kirjutatud raportiga kõigepealt, eh, miks peaks üldse käibemaksusüsteemi Euroopa Liidus eh, üle vaatama? seda sellepärast, et see süsteem vastaks eh, ühisturule, mida rohkem käibemaksusüsteeme meil on, seda paindumatum ja kõikuvam meie turg on. kindlasti aitaks käibemaksusüsteemi lihtsustamine kaasa e-kaubanduse tõusule ning annab inimestele võimaluse võrrelda hindu kaupade ja teenuste puhul, mitte käibemaksumäärasid äh, oma otsuse langetamisel. kindlasti aitaks see alandada ka üldiselt käibemaksumäärasid ja äh, aitaks võidelda pettuste vastu. siseturu mõttes muidugi asju annab parandada. digitaalne toetus äh, on väga teretulnud, nii nagu öeldakse lõikes seitse. kindlasti tuleb keskenduda ka teenuste direktiivile. punkt üheksa räägib maksutõkete eemaldamisest ja käibemaksusüsteemi uuendamisest, räägitakse sellest, kui suur roll on käibemaksusüsteemidel e-kaubanduses, eriti just nimelt raamatute ostmisel on kaks väga olulist elementi, miks äh, see süsteem aga tuleks üle vaadata praegu. seda sellepärast, et me oleme majanduskriisi sattunud, meil on vaja riigi, riikide sissetulekud tagada. sest ilmselt äh, maksutulu äh, väheneb riikide jaoks kriisiolukorras ja, ja seda enam kujuneb oluliseks käibemaks. teine põhjus on see, et äh, Euroopa rahvastik vananeb, demograafilised probleemid on väga tõsised ja üldine tendents on äh, minna üle kaudsele maksustamisele otses äh, maksustamisest. meil on vaja kuidagi maksusüsteemid tasakaalu saada Euroopas. tuleb lähimuspõhimõttest muidugi kinni pidada selles harmoneerimisprotsessis. me peame äh, tooma sisse erinevaid käibemaksumäärasid, me peame mõtlema sellele, millised tooted lähevad ja teenused lähevad äh, alandatud käibemaksu alla, selle jaoks peab olema selge nimekiri ning äh, ka eranditest tuleb rääkida VKE-de puhul ja kindlasti eh, tuleb eh, vältida väiksema ja suurema eh, mahuga kuritegevust. Euroopa käibemaksu mõte mulle meeldib, millest komisjon on rääkinud. suur tänu, härra Kožusnik saab järgmisena sõna üheks minutiks. suur tänu, daamid ja härrad minu meelest on väga oluline, et raportööri eesmärgiks on bürokraatliku koorma vähendamine ma võiksin teile tuua ka konkreetse näite, nimelt äh, maksudeklaratsioonide esitamiskohustuse sagedus. see on tõsine probleem, mis äh, puudutab äh, nii tööturgu kui ka siis mõjutab otseselt riigi tulusid. me peame mõtlema sellele, et kuidas seda süsteemi võib-olla natukene parandada nagu öeldud, otsemaksude arv väheneb, kuid sellega seoses tuleks siis tõsta kaudsete maksude osakaalu. me peame tagama selle, et äh, maksusüsteemid aga ei tuleks nüüd Euroopa pädevusse, vaid see peab jääma ikkagi liikmesriikide pädevusse, seega tuleb öelda ei Äh, käib maksude harmoneerimisele ja käibemaksu harmoneerimine on ainult esimene samm ju kogu maksusüsteemi harmoneerimisel, sellest me peaksime hoiduma. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Obermeier, kui teda ei ole saalis. ja seega on järgmine kõneleja härra Stolojan, kellel on kaks minutit, palun. suur aitäh, kriis on tinginud selle, et väga paljud liikmesriigid on tõstnud käibemaksumäärasid ning käibemaksust on seetõttu saanud veelgi olulisem ähm, allikas äh, e, riikide eelarve jaoks. kui me oma üliõpilastega analüüsime info liikumist, nii kui me vaatame, mis toimub käibemaksu äh, valdkonnas, siis me siis ma näen üliõpilastega neid küsimusi arutades, et arutelud on väga elavad, üliõpilased leiavad, et käibemaksukoormus on äärmiselt suur ja seda just Euroopa süsteemi tõttu, mis on äärmiselt keerukas. seega mina tahaksin toetada kolleegi härra Kaasa raportit ja neid ettepanekuid, millega soovitakse vähendada ja ära kaotada liikmesriigis, liikmesriikides eh, erandeid ja vähendatud eh, käibemaksumäära kehtestamist, sellepärast et nende eranditega kaasneb eh, suurem halduskoormus. muidugi mõista, mina toetan kõiki neid meetmeid, millega vähendatakse halduskoormust, aga ma ei ole kindel et need ettepanekud, mis on üldise käibemaksuvabastuse kohta tehtud ja mis puudutavad vabaühendusi ning äh, heategevuslikke organisatsioone, oleksid äh, õiged. näiteid ma ei hakka tooma, aga üldiselt need organisatsioonid tegelikult ainult äh, üritavad katta oma tegevusest tulenevaid kulusid. suur aitäh ja härra, seda sõna saab kolleeg Ludvigson, palun Eh, suur tänu, proua president. üldiselt on tegemist väga hea raportiga. ja raskuspunktid on täpselt seal, kus nad peaksid olema. nimelt eh, on eesmärgiks tõhususe suurendamine, bürokraatiakoorma vähendamine ning tõhusam eh, pettustevastane tegevus. käibemaksudirektiivi jah, tõesti võiks parandada nendes valdkondades päris tublisti aga ma tahaksin äh, täpsemalt rääkida mittetulundusühingutele kehtestatud maksureeglitest. minu meelest on siin direktiivis üks viga, Austria, Taani, Rootsi ja Soome on sattunud viimastel aastatel komisjoni kriitika alla, sellepärast et nad ei ole rakendanud äh, kehtivat raamistikku. Need riigid peavad äh, oma riiklikesse käibemaksureeglitesse tooma sisse muutuseid, kuid tegelikult probleem peitub hoopis Euroopa tasandil. kõige parem lahendus oleks see, kui käibemaksudirektiiv annaks liikmesriikidele võimaluse kehtestada ülderandeid äh, mittetulundussektorile me peaksime olema siiski äärmiselt äh, ettevaatlikud muidugi direktiivis erandite arvukuse osas, kuid äh, on täiesti normaalne minu meelest selles valdkonnas, et liikmesriigil oleks paindlikkus äh, ise otsustada. Äh, käibemaksuvabastused mittetulundusühingutele on suurepärane võimalus toetada kodanikuühiskonda ja kodanikuühiskond on ometigi ju hästi toimiva demokraatia üks alustaladest me peame tagama selle, et see käibemaksuerand muidugi ei moonutaks konkurentsi mittetulundustegevus äh, väikesel tasandil on ju hoopis teistsugune kui äh, suuremahuline äriline tegevus. sellise erandi peamine mõte ei oleks mitte selles, et parandada nende organisatsioonide rahalist seisu, vaid pigem vähendada vabatahtlikel lasuvat bürokraatlikku koormat, kes peavad siis äh, neid eelarveid kuidagi haldus, kontrolli all hoidma me ei peaks äh, kasutama selle jaoks äh, mitte mingisuguseid subsiidiumeid, vaid hoopis bürokraatia koormat vähendama ja mul on väga hea meel, et meie raport saadab väga selge sõnumi komisjonile, et äh, mittetulundusühingud peaksid selle erandi saama, see on väga oluline, nii et suur tänu. suur tänu. tundub, et härra Kurski ei ole ka täna saalis. ei, siiski on jõudnud ja härra Kurski üheks minutiks sõna saab. suur tänu, proua president. Euroopa Liit arvab, et käibemaksu määrade suurendamine liikmesriikides, oma riikides suurendab nende riigi varasid, tegelikkus on hoopis teistsugune. vastavalt väikeettevõtlus nõukogule kehtivad meie istungid kakskümmend kaks tundi siin keskmiselt, aga nemad kulutavad miljoneid tunde bürokraatia öö, pärast. Äh, kümned ettevõtted sulgevad sellepärast oma uksed, tuhanded inimesed kaotavad koha, see on ainult üks näide sellest, kuidas käibemaksusüsteem on viltune Euroopa tasandis, minu tasandil minu meelest väga hea meel, väga hea oleks see, kui online ja offline sarnaste toodete puhul kehtiks üle terve Euroopa ühtne maksu, käibemaksustandard, aga mitte kõikide toodete ja kõikide riikide jaoks ei saa kehtida üks öö, maks. liikmesriigid peavad ise otsustama, milline on nende eelarvepoliitika, kuid me peaksime ütlema jah tootmismaksule, mitte tarbimismaksule ja toetama nii madalaid määrasid kui võimalik. suur tänu ja järgmisena saab sõna kolleeg Kall Pelts, kaks minutit. suur aitäh, volinik kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri suurepärase töö eest. rahandus- ja majanduspoliitika on väga oluline valdkond. kui me räägime miinimumtasandil ühtlustamisest, siis ilma sellise ühtlustamiseta meil ei saa Euroopas olla konkurentsivõimelist majandust. kui nelikümmend aastat tagasi käibemaks kasutusele võeti, siis ta tõesti vastas liikmesriikide vajadustele, aga sellest ajast saadik on väga palju muutunud, seetõttu on käibemaksusüsteem muutunud üha keerulisemaks. me räägime üleliigsest koormusest maksuasutustele ning üksikisikutele. sellest on saanud takistus integreeritud Euroopa turule. see süsteem võimaldab ka pettusi ja maksudest kõrvalehoidumist, tekitades niimoodi miljardite suurust kahju. käibemaks on väga oluline tulude allikas. käibemaks ähm, aitab meil rahastada oma sotsiaalhoolekandesüsteeme, seega meil on äh, vaja äh, selles süsteemis ka erandeid äh, ja maksuvabastusi, me peame neid maksuvabastusi lubama, sellepärast et me ei tahaks, et tulevikus konkurentsi hakatakse moonutama. ma tervitan Äh, pettusevastaseid meetmeid ning lihtsustamismeetmeid, mis raportis välja on pakutud. samas leian ma, et väga oluline on pöörata tähelepanu läbipaistvuse puudusele. sellest äh,, läbipaistvus peaks saama selle süsteemi oluliseks osaks. samuti tuleks vaadata piiriüleseid tehinguid. ei tohiks unustada et äh, paljud, me ei tohiks unustada väga paljusid Euroopa Liidu siseseid tehinguid, sest need on meie integreeritud turu jaoks väga olulised. raportis on välja pakutud erinevaid maksukogumise mudeleid. ma arvan, et me peaksime soosima sellist mudelit, mis ainult aitab maksutulu suurendada. tahaksin veel kord tänada raportööri ka selle eest, et ta minu muudatusettepanekut heaks kiitis. aitäh ja härra Schwab saab kaheks minutiks sõna järgmisena president, daamid ja härrad, kolleegid. Euroopa Liidu käibemaksu kogumise süsteem on eksisteerinud juba väga pikka aega ning ta on muutunud ärisektorile üsna tõsiseks takistuseks reeglite keerukus, erimesa, erinevad riiklikud rakendusmeetmed on loonud tohutu suurelt bürokraatliku koorma, eriti VKE-dele need ettevõtted lihtsalt ei suuda selle koormaga enam toime tulla. eriti kui me vaatame e-kaubandust, mis on tihtipeale piiriülene ning omab väga suurt kasvupotentsiaali ning on ühisturu jaoks väga oluline, siis eh, sellistest maksutõketest tuleb küll üle saada sellepärast et nende läbi kannatavad Euroopa tarbijad. Eh, finants- ja majanduskriidi taustal on komisjoni õigusloomealased ettepanekud äärmiselt olulised Äh, meil on väga hea meel äh, selle töö üle, mis Rohelise Raamatu kallal on tehtud. meie sooviksime, et menetlus oleks lihtsam ja et bürokraatlikke takistusi ei oleks. ma arvan, et David Kaasa on koostanud suurepärase raporti, mis sisaldab väga paljusid kasulikke meetmeid, nagu näiteks äh, tüüparve kogu Euroopa Liidus ja samuti ka vähendada käibemaksudeklaratsioonide esitamise sagedust. ma arvan, et liikmesriigid Äh, ei toeta piisavalt äh, päritoluriigi põhimõtet piiriüleste tehingute puhul. Äh, tegelikult ka komisjon ning parlament on üritanud selle põhimõtte vastu võidelda. ma arvan, et sihtkoha põhimõtte kasutamine käibemaksu arvestamisel võib-olla ei ole optimaalne lahendus, aga see on kõige praktilisem lahendus meie erita-, eristaksime direktiivile määrust just nimelt selleks, et äh, käibemaksu kogumine kogu Euroopa Liidus oleks ühtlustatud. see on väga oluline, kui me tahame luua piiriüleselt tegutsevatele ettevõtetele ühisturgu. aitäh! ja nüüd proua Essaia kaheks minutiks. proua president, härra volinik, suur tänu raportöör Kaasale selle hästi kirjutatud raporti eest, see on tasakaalus ja äh, annab parlamendi selge seisukoha selle kaua töös olnud käibemaksusüsteemi uuendamise kohta. see, et käibemaksusüsteemid on liikmesriikides nii erinevad ja et ka erinevad piirmäärad ja erandid on, on nii lõhestunud, tähendab seda, et ühisturg on jäänud toppama. seitseteist aastat töös olnud süsteem tuleb nüüd põhjalikult remontida kõige olulisem on see muidugi praeguses majanduskriisi kontekstis maksude vältimine ja nendest kõrvalehoidmine võtavad, vähendavad riigi varasid ja, ja petturid liiguvad vabalt. me toetaksime seda, et komisjon kujundaks välja maksupettuste vastase selge strateegia. siin raportööris on toodud välja ka nii-öelda ökoloogiline käibemaksusüsteem, see tõstatab mõningaid küsimusi, ma tahaksin, et see süsteem käi-, käivituks siis nii, et see lisakoormust ei tekitaks. tulevikus tuleks kindlasti vähendada bürokraatiakoormet käibemaksu äh, osa siia, et eh, tuludeklaratsioonide esitamine, käibemaksudeklaratsioonide esitamine oleks VKE-dele lihtsam. kindlasti tuleks eh, mõelda tulevikus ka sellele, et kas näiteks käsitööliste eh, tööd peaks maksustama samamoodi nagu teiste puhul ja et tuleb mõelda sellele, et kui palju läheb materjali lõpptoote valmimiseks ja nii edasi liikmesriigid äh, peaksid harmoneerima nii palju kui võimalik, kuid raportööris jäetakse siiski äh, liikmesriikidele võimalus näiteks vabaühenduste puhul erandeid anda siis, kui see on äh, eesmärgikohane ja vajalik ja loodetavasti liikmesriigid seda võimalust ka ära kasutavad. suur tänu, järgmisena saab sõna proua äh,, kolleeg Fernandes kaheks minutiks, palun. suur aitäh tahaksin alustada sellega, et avaldan tunnustust kolleegidele, aga eriti tahaksin muidugi õnnitleda raportööri David Kaasat. tegemist on suurepärase raportiga ja suurepärase tööga. Euroopa Liidu käibemaksusüsteemi lihtsustamine ja harmoneerimine tagab parema läbipaistvuse, vähem pettust, vähem bürokraatiat seega me saame igati äh, kaasa aidata äh, ühisturu toimimisele, me saame parandada Eurotsooni konkurentsivõimet ning kogu Euroopa Liidu oma. ma arvan, et meil on vaja praegu taolist konkurentsivõimet. käibemaksupettuse vastane võitlus on meie prioriteediks, sellepärast et äh, peetus ulatub sadade miljardite eurodeni. me räägime kahekümnest ühest protsendist käibemaksu tulust enamu, enamikus liikmesriikidest, sest ja paljudes liikmesriikides on käibemaks just peamiseks tuluallikaks, seega me peame ilmtingimata kaitsma ka neutraalsuse põhimõtet, me peame vähendama halduskoormust ja me peame parandama mm, õigusloomet käibemaksu osas kogu Euroopas. ettevõtted ei saa endale lubada lisahalduskoormust käibemaksu kogumisel ja see kehtib eriti just äh, väikese ja keskmise suurusega ettevõtete puhul üle. üle üheksakümne üheksa protsendi Euroopa Liidu äh, ettevõtetest, kõikidest ettevõtetest on VKE-d ning äh, nad tagavad väga suure osa tööhõivest Portugalis, Portugalis kaheksakümmend üks protsenti näiteks Need riigid, kes saavad välisabi, peavad äh, väga tähelepanelikult äh, jälgima oma maksutulusid. Nemad, äh, neid praegu kohustatakse tõstma maksumäärasid ja nad peavad läbi vaatama praegu kehtivad määrad ja ka nimekiri maksuvabastuste osas peab olema vägagi täpne, seega me peame üles näitama suurt solidaarsust nendega suur aitäh ja sõna saab äh, proua Matsooni, kaks minutit. suur aitäh. härra Kaasa tehtud äh, töö on äh, väljapaistev, ta on suurepäraselt suutnud tõlgendada Euroopa Parlamendi seisukohti ning räägib muutustest, mida on vaja käibemaksusüsteemi sisse viia ma toetan igati kaasa poolt kirjeldatud eesmärke ehk siis lihtsustamine, läbipaistvus ja harmoneerimine. ma leian, et need vahendid, mis, ja siin ma pean silmas ka neid vahendeid, mida soovitakse kasutada just harmoneerimisel. raportöör ähm, oskab siinkohal arvestada ka mm, lähimuspõhimõttega ning liikmesriikide eh, sõltumatusega neis küsimustes. tuleviku seisukohalt aga veel kaks aspekti. esmalt erandite kohta ma tahaksin ütelda, et eh, me peame ilmtingimata eh, selgeks tegema, kes saab käibemaksuvabastuse, vabaühendused jah, aga millised ning selliseid vabastusi andes peaks komisjon kõigepealt Äh, läbi vaatama kõikide kuritarvituste äh, juhtumid. ning teiseks, äh, meil on vaja õiguslikku alust, mis oleks kindel, mille abil me saaksime vähendada halduskoormust ja seda me saame teha mm, uute tehnoloogiate kasutamise läbi. suur aitäh! suur aitäh, proua Matsooni ning nüüd läheme edasi vaba mikrofoniga ja ma annan sõna neile kolleegidele, kes sõna on palunud. Te saate ühe minuti ja alustame härra Luhaniga. suur aitäh, head kolleegid, käibemaks on liikmesriikide eelarve oluliseks tuluallikaks ning paljudes liikmesriikides on see peamiseks tuluallikaks finantskriisi alguses ulatus käibemaksutulu kaheksa protsendini SKT-st liikmesriikides, aga äh, nüüd sellest peale on äh, protsente tõstnud, sellepärast et liikmesriigid on olnud sunnitud käibemaksumäära tõstma. käibemaksusüsteem äh, katab kuuskümmend protsenti kogu halduskoormusest ettevõtete puhul. ma leian seega, et lihtsustamine ja kaasajastamine on hädavajalikud selleks, et tagada majanduse hea toimimine, eriti just kriisi ajal. tahaksin, et käibemaksu mahaarvamise ning maksumäära äh, ja toimimise eeskirjad äh, kehtestatakse väga kiiresti, tegemist on peamiste murepunktidega meie ettevõtete jaoks, need, nende eeskirjade keerukus äh, omakorda toob kaasa lisakulusid, muudab bürokraatia veelgi raskepärasemaks ning vähendab välisinvesteerijatele Euroopa Liidu atraktiivsust. suur aitäh ja sõna saab härra Kutas, üks minut în condiii de criză economică. suur aitäh! praeguses majanduskriisis ning eh, defitsiidi olukorras on eh, käibemaks äärmiselt oluliseks tuluallikaks liikmesriikidele. käibemaksu tõstmine aga ei tähenda seda, et majanduskasv oleks tagatud, eriti just kui eh, põhitoiduainete tarbimine on vähenenud. Rumeenias on jäänud äh, seemäär kahekümne nelja protsendi ulatusse. Äh, meil on äh, vaesus suurenenud ning suuremat tarbimist ei ole kaasnenud, meil on vaja leida ka alternatiivseid vahendeid, tarbijad on väga palju kannatanud käibemaksu tõstmise tagajärjel, kuid samuti ka VKE-d, mis on Euroopa majanduse mootoriks. ma tahaksin tervitada raportööri ettepanekut, mille kohaselt tuleb luua käibemaksumäära VKE-dele ja selle eesmärgiks oleks lihtsustada nende juurdepääsu siseturule ning vähendada kulusid. aitäh, härra Rubik. aitäh ka mina eh, hindan väga kõrgelt eh, seda tööd, mida meie raporter on teinud analüüsimaks olukorda käibemaksu vallas. kõik, mis selles raportis kirjas on, tõestab, et viimase seitsmeteistkümne aasta jooksul on sellest äh, on selle maksu kogumine muutunud veelgi raskemaks, maks on muutunud veelgi killustatumaks ning pettuste võimalus on suurenenud. näib, et me nüüd üritame lombakale hobusele uued rauad alla panna ja loodame, et sellega probleem laheneb. võib-olla peaksime välja pakkuma teisi lahendusi eh, käibemaksu asendamiseks, näiteks eh, müügimahumaksuga või millegi muuga, see muudaks eh, haldussüsteemi lihtsamaks ja vähendaks pettuste võimalusi, härra Paška järgmisena aitäh! käibemaks on üks kõige olulisematest äh, maksutuludest äh, paljudele Euroopa Liidu liikmesriikidele. piiriüleste tehingute puhul tuleb ette aga väga palju pettusi. ma olen täiesti kindel, et meil on vaja äh, uusi reegleid selleks, et käibemaksu kogumise süsteemi parandada maksupoliitika on liikmesriikide pädevuses, seega Euroopa Liidu volitused selles vallas on üsna, üsna piiratud, siiski selles raportis on üsna palju sellist, mis inspireerib meid süsteemi parandama. käibemaksusüsteem peab olema laiaulatuslik ning eh, me saame parandada käibemaksu kogumise koordineerimist, eriti näiteks nende piiriüleste tehingute puhul Eh, sammuks paremuse poole oleks ka halduskoormuse vähendamine, näiteks eh, eh, kasutades lihtsustatud tulumaksude deklaratsioone, kasutades digitaalseid vahendeid, keeleliselt neutraalseid formulaare, see muudaks olukorra ettevõtete jaoks palju kergemaks, süsteem saaks olla läbipaistvam ja, ja üleüldse süsteem oleks tervikuna parem. aitäh ja härra Prons järgmisena raportöör räägib, et ühtlustamise puudumine on probleem. minu meelest ei ole see aga üldse probleem makse kogutakse selleks, et tulusid saada ja selleks, et neil oleks majanduslikud ja sotsiaalsed mõjud. maksu ei koguta lihtsalt ilu või ühtlustamise pärast. igal riigil on oma kulutused, oma sotsiaalsed ja majanduslikud vajadused ning iga riik peaks ise otsustama oma maksumäärad. me ei peaks koguma makse lihtsalt maksude kogumise pärast või lihtsalt sellepärast, et maksud oleks samasugused nagu naaberriikides mina asendaksin äh, käibemaksu lihtsalt müügimaksuga. Äh, see maks, äh, mida me praegu maksame, seda me maksame ebaproportsionaalselt nullmääraga maksuvabastused oleksid võib-olla vähem regressiivsed kui muidu, aga ma arvan, et et ka siin me tahaksime jällegi läbi viima üht, ühtlustamist Äh, ühtlustamisest äh, on võimatu mäest pääseda, kui me võtame aga vastu määruse ja mitte direktiivi, aitäh. härra Segerski. köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtárs. Äh, aitäh. Jobiku partei esindajad on äh, palju rääkinud äh, tsentraliseerimise vastu Euroopa Liidus. see teema tõstatub uuesti seoses äh, käibemaksuga, paljud leiavad, et ühtlustamine on lahendus. Euroopa Liidu kodanike jaoks on see halb sõnum Äh, inimesed lihtsalt teevad ju panuse sotsiaalhoolekandesüsteemide rahastamisse, aga liikmesriigiti on äh, erinevused väga suured. idapoolsetes Euroopa Liidu liikmesriikides on äh, käibemaks palju kõrgem kui läänepoolsemates riikides, näiteks Ungaris meil on Äh, rekordiliselt kõrge käibemaks, kakskümmend seitse protsenti on see käibemaksumäär Ungaris, vähemalt selline on valitsuse ettepanek. Äh, see on lihtsalt viis, äh, kuidas tavalistelt inimestelt raha välja pigistada. Euroopa Liit peaks sellistesse asjadesse sekkuma Euroopa Liit peaks selles osas midagi ette võtma, Euroopa Liit peaks hoolitsema kodanike jõukuse ja heaolu eest, aitäh! proua Flašikova-Benova järgmisena, palun. suur tänu, proua president, austatud härra volinik. käibemaks toodi sisse nelikümmend aastat tagasi ja on kätte jõudnud aeg see süsteem üle vaadata. me peame tagama selle, et äh, meil oleks rohkem harmoneeritust käibemaksusüsteemides. selle süsteemi reform on lahutamatu osa Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia toetamisest. oluline oleks see kindlasti ka ühisturu jaoks ning majanduskasvu ja äh, liikmesriikide mõistliku äh, eelarvete konsolideerimise teel, kuid kõikideks nendeks sammudeks on vaja meil harmoneeritud käibemaksusüsteemi, me peame ajaga kaasas käima, nii sotsiaalsete kui ka tehnoloogiliste arengutega kaasas käima. tuleb tagada ühtlasi ka see, et koorem eh, kodanikel oleks väiksem, seda saaks teha süsteemi lihtsustades. see lihtsustamine tooks kaasa ka ilmselt kiirema majanduskasvu ettete, ettevõtete konkurentsivõime suureneks, kui kogu see süsteem oleks lihtsam. oluline on leida lahendusi, tagamaks selle, et käibemaksu äh, raha ei läheks maksuparadiisidesse. suur tänu, kas keegi sooviks veel siin sõna? jah, proua Pasescu on sõna soovinud. jah, suur aitäh tahaksin omakorda ka avaldada tunnustust kolleeg Kaasale selle väljapaistva raporti koostamise puhul. käibemaks äh, on oluliseks tuluallikaks eelarvete rahastamisel aga praeguses äh, kriisiolukorras oleks parem vältida käibemaksu teiste maksude tõstmist, kui meil on olemas alternatiive, näiteks Rumeenias tõsteti viie punkti võrra äh, käibemaks üheksateistkümnelt kahekümne viiele. see omakorda tõi kaasa pingeid. me lootsime, et seeläbi on võimalik majandust ergutada, aga tegelikult on see aeglustanud Ukraina väljatulekut kriisist. parem oleks olnud kahes etapis, etapis neid asju ajada. praegu on Rumeenia liikmesriigiks, kus üheks Euroopa Liidu liikmesriikidest, kus äh, käibemaks on kõige kõrgem. meil on äh, vaja äh, hoopis investeeringuid stimuleerida. suur aitäh, proua Pasesko, härra Kelly ka palus sõna, palun. suur tänu, proua president, ma tahaksin jätkata sealt, kus proua Pasescu pea, lõpetas, nimelt meil on vaja meetmeid selleks, et stimuleerida majandusi. mul on väga hea meel tõdeda, et minu koduriigis tõi uus valitsus sisse sellel aastal ettepanekuid käibemaksu vähendada äh, väga paljudes valdkondades, näiteks nagu restorani ja hotellitööstus ja see on väga, väga suurt mõju omandanud, enamus ette ettevõtteid on käibemaksu vähendamise kandnud üle ka oma toodetele ja seega maksavad vähem ka tarbijad. kindlasti on valdkondi, kus on võimalik majandust stimuleerida, äh, muutes käibemaksumäära äh, ja tagada ühtne määr üle terve Euroopa Liidu, see on küll võib-olla soovitav eesmärk, aga see lihtsalt praegu lühemas perspektiivis ei ole praktiline lahendus. suur tänu kui rohkem sõnasoovijaid ei ole, siis annaksin nüüd sõna üle kolleeg Šemetale. suur aitäh, lugupeetud president, head liik-, eh, parlamendiliikmed, ma tahaksin teid tänada kommentaaride eest ning eh, nende arvamuste eest, mis te väljendasite selle väga huvitava arutelu käigus ma näen hea meelega, et Euroopa Parlament ning sidusrühmad on oma arvamusi äh, vahetanud, jagavad arvamusi äh, prioriteetide osas, meil on vaja lihtsamat, pettusekindlamat ja tõhusamat süsteemi, äh, mis tooks kasu ühisturule. samuti ma nägin, et toetatakse tugevalt meie algatust, tegemist on millegagi, mis on äh, rohkem kui vajalik. Euroopa ülene süsteem aga tähendab väga suurt ülesannet meie jaoks, me ei tohiks unustada, et suurem osa käibemaksu õigusest põhineb aluslepingul artikli sada kolmteist ning see tähendab ühehäälsust nõukogus. kui nõukogu eh, soovib vastata neile kõrgetele ootustele, mis on tekkinud, siis me peame äh, tavalisest toimimismeetodist kaugemale vaatama ning osad liikmesriigid peavad äh, ka kaugemale vaatama, kui neil on harjumuseks. Äh, me muidugi võtame arvesse Euroopa Parlamendi poolt tehtud soovitused, kui me hakkame läbi vaatama Euroopa Liidu käibemaksusüsteemi. ning samuti oleme me välja töötamas teatis käibemaksu tuleviku kohta, see peaks välja tulema varsti, aasta lõpus, ja samas paralleelselt me toet-, töötame konkreetsete ettepanekute kallal, kuidas süsteemi parandada ning me tegeleme ka nende küsimustega, mis täna tõstatati, nagu peetus, parem tegevuse koordineerimine liikmesriikide vahel, samuti käibemaksuvabastus, vabastuse küsimus seda kõike me analüüsime põhjalikult ning seejärel me hakkame välja töötama ka konkreetseid äh, ettepanekuid. kokkuvõtteks ma tahaksin tänada veel kord kogu parlamenti ning eraldi just härra Kaasat tugeva toetuse eest ning konstruktiivse lähenemise eest, aitäh! Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε και το, τη, το, τη συζήτηση αυτή θα κλείσει ο ίδιος ο εισηγητής, ο κύριος Κάζα aitäh ja lõpetuseks saab sõna raportöör härra Kaasa. Eh, aitäh, president. tahaksin tänada kõiki kolleege eh, selle eest, mis nad täna ütlesid, tahaksin tänada neid nende toetuse eest eh, ja lubasid ja ka selle toetuse eest, mida nad mulle hiljem hääletusel osutavad Äh, taha, tahaksin tänada nende kommentaaride eest, mis puudutasid raporti üksikasju. Äh, kõik olid üksmeelel selles osas, et halduskulusid tuleb vähendada, see on eriti oluline VKE-de jaoks, sest VKE-d on ju meie majanduse aluseks. Äh, VKE-d kannatavad kõige rohkem praeguse keerulise süsteemi tõttu meil on väga palju selliseid ettemõtteid, ette, ettepanekuid, mida saaks kiiresti ellu rakendada, ilma et praegust süsteemi suuresti muutma peaks. vähemalt siis, kui komisjon on valmis kaaluma neid ettepanekuid, millega me oleme välja tulnud. näiteks me paluksime eh, komisjonil ette valmistada eh, arvete mudeli, mis oleks siis keeleliselt neutraalne. Eh, see lahendaks paljud praegused probleemid Äh, tegemist võiks olla süsteemidega, mis põhineb arvudel ja äh, äh, need arvud siis ühtlustaksid andmesisendid. samuti võiksime me niimoodi jagu saada tõlkeprobleemidest raport kutsub volinikku üles ka paika panema maksimumkohustused käibemaksusüsteemi raames Need liikmesriigid, millel on juba tõhus süsteem, nemad ei, need ei tohiks enam kehtestada ettevõtetele täiendavaid korruseid. ettevõtted äh, on hea, õitsevad stabiilsuse ja kindluse õhkkonnas raport soovitab, et meil iganes võimalik eriti siis, kui äh, probleemid ei põhjusta suuri vastuolusid, on äh, parem kasutada regul-, määrust ja mitte direktiivi. lõpetuseks, proua president, tahaksin tänada kõiki neid, kes osalesid äh, selle raporti koostamisel komisjonides, tahaksin tänada komisjoni majanduskomisjoni personali, samuti loodan ma, et see raport Äh, saab vajaliku toetuse täna toimuval hääletusel, nii et, et me saame komisjonile saata väga tugeva sõnumi käibemaksu tuleviku osas, aitäh! suur aitäh, härra Kaasa, sellega on arutelu lõppenud ning äh, hääletame kell üksteist kolmkümmend täna hommikul. Nendega läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. selleks on komisjoni avaldus Ameerika Ühendriikide tööhõivekava American Jobs Act kohta. palun, härra volinik, sõna on teil.